Äh, tegema Ukrainaga tihedat koostööd, jälgima Euroopa Liidu arengut iseäranis äh, demokraatia ja inimõiguste küsimustes, me arvame, et tagurlik poliitika ei peaks neid väärtusi ohtu seadma, suur tänu, härra Kaaler ütleb, härra president, ja järgmisena härra Svoboda, poolteist minutit. suur tänu!